ja saavutuse puhul. ning nüüd siis, kolleegid, me hääletame äh, selle resolutsiooni osas, mis puudutab assotsieerimislepingu sõlmimist Gruusiaga. kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu vabandust, muudatusettepanek viis langeb ära. me läheme edasi lõikega viisteist, kus on viis langeb ära, sellepärast et üks võeti vastu. me läheme edasi lõige viisteist, kus on kaks identset muudatusettepanekut, kaks ja kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Te soovite kontrolli, kontrollime, hääletus on alanud. kaks ja kuus, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Breda soovib esitada suulist äh, muudatusettepanekut ja teil on sõna. suur tänu. see ei ole tegelikult, äh, jah, mul on suuline äh, muudatusettepanek, kuid ka mina soovin kõigepealt tervitada Gruusia presidenti ja ka endist äh, presidenti Šakašvilit, äh, kes on äh, samuti siin. To... ja soovin esitada suulist ettepanekut, see on siis uus lõige kuusteist, kus ütlen, tervitab OECD ja ODHR-i järeldusi kaheksateistkümnendast detsembrist ning paneb Gruusia valitsusele südamele teha kindlaks äh, asjakohased puudused. suur tänu! lugupeetud kolleegid, kas keegi on vastu suulisele parandusettepanekule? kui ei, siis me hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see ettepanek on vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. me hääletame resolutsiooni eelnõu tervikuna, see on elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud The last vote is on the viimane äh, raport puudutab samuti assotsieerimislepingut Gruusiaga, see on nõusoleku menetluse elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. Is... hääletus on lõppenud. ja ka see ettepanek on vastu võetud, e, see eelnõu on vastu võetud suur aitäh, kallid kolleegid! sain Roheliste fraktsioonilt taotluse määrata Ernest Magall eelarvekomisjoni liikmeks